presidente. La seduta riprende ora ed io ho il... jätkame oma sessiooniga. ja mul on äh, au ning hea meel äh, teatada teile uudist, äh, millest sain teada meedia vahendusel Iraani välisminister äh, on äh, tühistanud äh, proua Sakin Ansari hukkamise. eilne avaldus, väga laiapõhjaline avaldus, mõistis hukka seda surma, surmamõistu otsust nii eks seetõttu on väga tervitatav see uudis Iraanist, kuid muidugi me peame jälgima seda, kuidas see kohtus see protsess jätkub ja parlamendi kohustuseks on edasigi kaitsta inimõigusi kogu maailmas. mingem nüüd edasi töö juurde. eilse istungi äh, protokoll on laialdi jagatud, kas on kommentaare, kui kommentaare ei ole, kui mitte, siis on sellega, on see protokoll vastu võetud. nüüd aga läheme suuliste küsimuste juurde nõukogule, see puudutab relva eksporti, esimene neist. ja nüüd annaksin sõna härra Karinsele, kellel on kaks minutit. kodamees, priekšsõdade kunst godājamais ministra kungs jūs jautājumu esat saņēmis. härra minister, te saite täna selle küsimuse ja ma tahaksin pra-, sisuliselt seda küsimust käsitleda. Eh, helikopteri kandja, mis on kakssada äh, meetrit pikk, millele võib peale panna äh, kuusteist helikopterit, üheksasada sõdurit, välihospidali ja palju muidki asju. neli äh, seda tüüpi sõjalaeva plaanib Prantsusmaa Venemaale müüa ilma igasuguste mm, konsultatsioonideta teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. ma, ma tuletan teile meelde, et poolteist aastat tagasi ründas Venemaa oma naaberriiki Gruusiat ja Venemaa eelmisel nädalal äh, äh, viis läbi ka sõjaväelisi manöövreid Eesti piiri lähedal, mille eesmärgiks oli, mille puhul oli eesmärgiks treenida sõdureid Balti riikide ründamiseks. Äh, sel ajal, kui riik, Kreeka riiki ründas finantskriis, äh, siis oli äh, Euroopa Liidul võimalus lasta Kreeka riik põhja, aga Kreekat toetati. Äh, mõeldi sellele, et kui olukord Kreekas halveneb, siis halveneks olukord ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides julge, välisjulgeoleku valdkond ei ole erandiks. Liik-, aluslepingutes me oleme võtnud endale kohustuse käituda solidaarselt. paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on äh, muresid, et äh, milleks võiks Venemaa kasutada selliseid sõjalaevu Ehm, Prantsusmaa töökohad on loomulikult väga olulised, aga neid ei tohi luua eh, teiste liikmesriikide turvalisuse arvelt. armsad kolleegid, ma kutsun teid üles, et te ei aktsepteeriks eh, kolmandatele riikidele relvamüüki sel, kui nõukogus ei ole seda küsimust arutatud ja kui meil ei ole tagatisi, et eh, sellised tegevused parandavad julgeolekuolukorda, mitte ei halvenda seda, aitäh. Karins, diamo ora la parola al segretario di Stato del aitäh, härra Karins, nüüd saab sõna mm, peasekretäriaadi, mm, peasekretär mm, härra Šastel nõukogu esindajana. härra president, daamid ja härrad parlamendiliikmed, mul on väga hea meel selle võimaluse eest täna pärastlõunal rääkida relvade ekspordist kuna kõrge esindaja proua Ashton ei saanud täna Äh, meie koosolemisel osaleda, siis palus äh, ta minul eesistujana esindada ka tema seisukohti. nagu te teate, juba mitmeid, ähm, juba pikka aega mängib Euroopa Liit äh, väga suurt rolli ähm, relva ekspordi järelevalvel, me soovime vältida seda, et relva ekspordi kasutatakse ebasoovitavate tulemustel, selleks et rahvusvahelist survet avaldada ebasoovitavas suunas. võeti vastu ka käitumisjuhis Euroopa Liidus, kus on välja toodud terve rea, rida kriteeriumeid, mis puudutavad äh, tarva, tavarelvastuse müüki. ja selle alusel koostati ka ühispositsioon, kus on välja toodud terve rida mit-, võtmeaspekte, äh, seal on välja toodud äh, vägagi üksikasjalised ning juriidiliselt siduvad reeglid, mis puudutavad relvade eksporti, millest siis lähtuvad ka liikmesriigid relva müügil, nad peavad olema vastutustundlikud ning läbipaistvad oma tegevuses me oleme vägagi tõhusalt koordineerinud liikmesriikide poliitikat selles vallas, meil on informeerimis- ning konsulteerimismehhanism paika pandud, ja vastavalt äh, sellele mehhanismile, kui äh, äh, on tegemist tehinguga, mis, millest on keeldunud eelnevalt üks teine liikmesriik, peab liikmesriik konsulteerima kõigi teiste liikmesriikidega lõpliku otsuse osas nii et kui ükskord on keeldutud tehingust ühe teise liikmesriigi poolt, siis ähm, äh, esimene liikmesriik peab kõikide teiste liikmesriikide ees oma otsust põhjendama. ja konsultatsioonide osas on samuti olukord selge, see ühispositsioon näeb ette regulaarse konsulteerimise sellistel juhtudel, kus identne tehing on, äh, sellest on keeldutud eelnevalt vastavalt äh, siis sellele protse-, protseduurile siis äh, peetakse regulaarselt äh, konsultatsioone nõukogus, väga tihti soovivad liikmesriigid ka teiste liikmesriikide arvamust kahtlaste tehingute osas või tehingute osas, mis võivad kahtlusi tekitada. ja see on Ehm, relva ekspordikontrolli keskmes Euroopa Liidus. Ehm, meil on olnud tegemist viimasel aastal neljateistkümne kolmanda riigiga, mille puhul siis nõukogu otsustas, kas ekspordiloa anda või sellest keelduda nii et see on siis see töömeetod, millest me la-, lähtume ja sellised on äh, need suhtlusmeetodid liikmesriikide vahel ning samuti see, kuidas antakse luba relva ekspordiks. ja sooviksin äh, mainida, äh, sooviksin kindlasti vastata ka teistele küsimustele, mis täna tõstatuvad, aitäh. palju tänu, härra Šastel ja nüüd saab sõna kaheks minutiks härra Brock tundub, et teda ei ole praegu saalis. sellisel juhul saab sõna härra Gualtieri, kaks minutit, palun. aitäh, president. selleks, et tugevdada Euroopa kaitsetehnoloogilist alust äh, tuleb üles ehitada ühine mm, kaitse- ja julgeolekupoliitika, mis nõuab ühiseid äh, reegleid, koordineeritud äh, lähenemist, mis tugevdaks meie Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimet. samas tuleb tagada, et me oleksime kooskõlas rahvusvaheliste põhimõtetega ja, ja endale võetud kohustustega. seetõttu meil on ka olemas vastav direktiiv, kus on ette nähtud menetluse kriteeriumid sõjaväe tehnoloogia ekspordiks kolmandatesse riikidesse. see on samm õiges suunas. sellist üldist konsulteerimismehhanismi see ette ei näe, aga ühispositsioon on hea lähtealus selleks, et tugevdada koostööd ja saavutada lähenemine antud valdkonnas ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames, oodates edasiminekuid antud valdkonnas, mis võimaldaks selles valdkonnas siduvamaid meetmeid tarvitusele võtta, võtame aluseks äh, artikli seitse. ja me tahaksime, et ka äh, Euroopa Parlamendi tulevikus relvaekspordist täielikult äh, informeeritaks, nii et, et meil oleks selgelt näha kõik see, mis on toimunud, mitte et me ei saa mm, sellist üldist informatsiooni. asju tuleb nimetada õigete nimedega kui ähm, Prantsusmaa tahab müüa äh, laevu Venemaale, siis see selgelt on vastuolus kahekümne kaheksanda aasta ühispositsiooniga. Ähm, loomulikult me tahame tugevdada julgeoleku koostööd äh, Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, aga see on selline teema, mida tuleb kõigepealt põhjalikult Euroopa tasandil arutada. aitäh, härra Gualtieri! ja palju tänu, et tegite lühemalt kui teile ette nähtud kõneaeg. ma näen, et härra Brock on vahepeal kohale jõudnud väikese viivitusega ja kindlasti nüüd, kui ta juba saali on jõudnud, siis eh, anname talle võimaluse võtta sõna. ma olin eh, külastajate rühma juures, aga ma kahtlen et äh, kahtlesin, et see auditoorium siin ilma minu äh, hääleta siin äh, hakkama ei saa, aga ma siiski ütleks paar sõna. Äh, kas see on Euroopa pädevusse kuuluv küsimus? me ei olnud ei põhiseaduse konverentsi puhul ega mujal võimal-, võimelised selleks, et relvastus, relvakaubandus oleks Euroopa pädevuses. ma arvan, et tuleks kahe tuhande kaheksanda aasta ühisne seisukoht äh, muuta siduvaks. ma arvan, et Euroopa Parlament peaks tegema tööd selle nimel ning teiseks äh, tundub mulle olevat selge, et sellises raamistikus ei ole võimal-, ei peaks olema võimalik et liikmesriikidel on omavahel nii vähe kontakte, et mõnedel liikmesriikidel on tunne, et relva eksport kolmandatele Äh, kolmandatele riikidele ohustab nende äh, julgeolekut ja käib nende arvelt. kas see on õige või vale, see ei olegi nii väga oluline. ja ma arvan, et ka seetõttu peaksime jõudma euroopalike lahendusteni ning kolmandaks olen ma arvamusel, et äh, tugevama Euroopa koostöö kaudu näiteks Euroopa Kaitseagentuuri kaudu äh, peaksime ka tööstuspoliitilistest põhjustest lähtuvalt jõudma selleni, et nii ekspordi kui ka teadustöö planeerimise ja paljudes muudes valdkondades teeksime tiheda, tihedamat koostööd, sest oma äh, relvatööstus on seotud ka sõltumatusega. kui endal ei ole enam midagi ja kõike tuleb osta kolmandatest riikidest sisse, ollakse äh, põhimõtteliselt sõltuvad kolmandatest riikidest ja see on seotud meie vabadusega ja mitte üks üksnes majanduslike põhjustega, hoolimata sellest, et ma ei tahaks siin eitada ka majanduslikke põhjuseid. kui me kõike seda koos vaatame, siis me oleme võimelised paremat arutelu pida-, pidama, kui eh, see arutelu praegu mõistetavatel põhjustel on olnud Balti riikides, aitäh! palju tänu, härra Brock! mitte keegi ei ole muidugi asendamatu, aga teie panus sellistel teemadel on alati väga palju väärt. aga nüüd saab sõna härra Van Balen kaheksa pooleks minutiks. aitäh, härra president, tahan väga selgelt välja öelda, et tõepoolest ehm, teil on võimalus ennast ka kaitsta, teistel riikidel on võimalik ennast kaitsta, nii et relva ekspordil on omad piirid, nii otsustas ALDE fraktsioon. aga me ei tohiks eksportida sõjapiirkondadesse, siin on kindlad piirid ees. ja kui meil ei ole tõelist õiguslikult siduvat äh, režiimi relva ekspordi jaoks ette nähtud, siis see tähendab seda, et Euroopa Liidu kahekümne seitsmel liikmesriigil ei ole võrdseid võimalusi, nad võistlevad omavahel, konkureerivad üksteisega ning äh, konsulteerimist tegelikult ei toimu seega ma usun, et ainus võimalus see küsimus lahendada on äh, luua siduv ühine režiim ja siin ma toetan ka kolleeg Broki sõnavõttu antud teemal, aitäh. palju tänu, Van Balen, ja nüüd saab sõna härra Tarand äh, pooleteist minutiks. Thank you, Mr President. It's an important issue and I äh, aitäh, härra president, see on tõepoolest oluline teema ja ma tänan kolleege, et äh, mõistate, mis äh, mured on meie regioonil äh, selle Mistral tüüpi laevade müügiga. kahe tuhande kaheksanda aasta dokument, mis on juriidiliselt siduv, see on küll väga hea samm, kuid see ei ole piisavalt, see ei ole piisav, nagu mainis ka liberaalist kolleeg Euroopa Liidu vastutus on siin suur, me vastutame ühe kolmandiku osas relvakaubandusest. ja kui me nüüd lähtume sellest, et Venemaa on meie strateegiline partner ja me võime koostööd teha ka sõjalises valdkonnas, siis küsimuseks minu jaoks on loogika, miks on sõbral vaja ründelaevu, rünnakulaevu miks ei ole nad valmis Afganistanis ähm, äh, kavatsust osaleda, äh, Moskval ei ole mingeid selliseid kavatsusi, äh, Kõrgõzstanis vähemuste kaitsel ei ole huvitatud ja, ja samuti ei ole ka Mistral selleks sobiv, sest ei saa ju neid merepiiri mitte omavaid laevu ähm, nendele üldse ligi kuid äh, Mistral tüüpi laevad äh, mõjutavad pigem kaheksat Euroopa Liidu liikmesriiki, mis asuvad Läänemere ümber, alustades äh, Poola, Saksamaaga, lõpetades Eesti ja Lätiga. olen nõus härra Koldeeriga, et ähm, koostöö strateegilise partneriga on väga hea, kuid on teisi valdkondi, kus saab Venemaaga koostööd teha mitte kõrgtehnoloogiliste relvade osas. näiteks autod, ka selles tööstuses on Venemaal probleeme, võiksime tuletõrjujate vahel koostööd teha, sest me teame, et Vene tuletõrjujad olid väga suures hädas eelmisel suvel, kui selline osa nende territooriumist, mis on võrreldav kogu Belgia territooriumiga, põles ja me leiame, et see tehing, Mistrali tehing tuleks tühistada, aitäh. aitäh. ma palun, et kõnelejad peaksid kinni kõneajast. sõna on nüüd härra Van Ordenil kaheks minutiks. palju tänu, härra president, minu fraktsioon pöörab väga suurt tähelepanu suveräänsete riikide õigusele äh, mitte anda relva ekspordilitsentse välja kooskõlas kokkulepitud kriteeriumitega, mis tulenevad Euroopa Liidu ühisseisukohast. loomulikult see ei ole eh, teema, eh, mida peaks otsustama Euroopa Liit eh, ja see ka ei ole, meil on ühine seisukoht. liikmesriigid peaksid muuhulgas kaaluma ka regionaalse stabiilsuse säilitamist ja hoidmist, nii et siin tuleb silmas pidada äh, seda tundlikku olukorda nii Balti riikides kui Musta mere piirkonnas. Musta mere piirkonnas võiks meelde tuletada hiljutist konflikti eh, Gruusiaga ja eh, ka eh, Bulgaaria rünnaku alused Ukraina, Gruusia muuhulgas on NATO partnerid, ülejäänud NATO liikmed. nii et siin võib küsida, kui ehm, mõttekas, kui tark on müüa ründelaeva Venemaale üks asi on relva eksport, Euroopa Liidu ähm, ühisseisukoha alusel peab nõukogu äh, arutama selliseid küsimusi, vastav töörühm saab kokku iga kuue nädala tagant äh, Brüsselis nii, ja Strasbourgi äh, täiskogu istungjärk ei ole loomulikult see õige koht selle arutamiseks. aitäh, härra Van Orden ja nüüd saab sõna proua Löösik pooleteiseks minutiks aitäh. aastal kaks tuhat eh, Euroopa Liit võttis vastu Lissaboni lepingu ja pani paika kahe tuhande kümnendaks aastaks eh, eesmärgi tõusta juhtivaks eh, majandusriigiks. seda eesmärki ei saavutatud paljudes valdkondades, aga mm, erandiks on relvastus eksport Euroopa Liidu liikmesriigid aastatel kaks tuhat viis kuni kaks tuhat üheksa jõudsid relvaekspordi osas USA-st äh, mööda ja tõusid juhtivaks relvaeksportijaks. minu meelest on selline areng väga kahtlane äh, see eh, juriidiliselt mitte kunagi eh, siduv olnud relvastusekspordi eh, regulatsioon on minu meelest täielik mull ja ma tervitan sõnaselgelt seda, et kahe tuhande kaheksandal aastal muudeti see relvastusekspordi dokument ühiseks seisukohaks, aga ikkagi puuduvad tõhusad sanktsioonimehhanismid, näide Saksamaa pikalt äh, juba, juba enne kahe tuhande kaheksandat aastat tunnustas äh, selle dokumendi juriidilist siduvust, aga hoolimata sellest on Saksamaa juhtiv relvastuseksportija ja äh, tarnib relvi ka Saudi Araabiale ja Pakistanile. lisaks sellele ei ole relvaeksport, äh, liikmesriikide relvaeksport äh, nõukogu jaoks tihti läbipaistev. siin tuleks hoolitseda selle eest, et äh, relvaeksport oleks läbipaistev ja et seda oleks võimalik ka kriitiliselt hinnata. kahjuks selliseid püüdlusi ei ole näha. kuivõrd üldse saab olla eet-, olemas eetiline relvaekspordisüsteem, mina sellest igal juhul kahtlen. Eh, igal juhul on kindel see, et eh, et Euroopa Liit on sellisest süsteemist küll veel väga kaugel, aitäh. Eh, aitäh proua Lösingule ja vastavalt Äh, sinise kaardi menetlusele tahaks härra Van Orden teile esitada küsimust, kas te olete nõus seda küsimust aktsepteerima? härra Van Orden, palun, teil on küsimuse esitamiseks sõna. Because uh, Mrs Lösing fell into a trap which we often proua Lösing nii-öelda ähm, langes sellesse lõksu, millesse me tihtipeale siin langeme ja ka mujalgi, viidatakse Euroopa Liidu relvaekspordile. Euroopa Liit ei ekspordi relvi mitte kusagile. Euroopa Liidul ei ole kaitsetööstust, ei ole isegi relvajõude. Need kõik kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikidele, seega ei tohiks kasutada terminoloogiat Euroopa Liidu relvaeksport, kuna seda ei eksisteeri. Bene, onorevole Lusing, lei la parola proua Lösing, teil on sõna vastamiseks. kõnelejale on mikrofon sees. ma äh, ütlesin, et Euroopa Liidu liikmesriikide relvaeksport. Riprendiamo il dibattito e diamo la parola. tuleme siis arutelude juurde tagasi ja sõna saab härra Campbell Bannemann üheks minutiks austatud president, Euroopa Liidu huvi relva ekspordi vastu näitab, kuidas Euroopa Liit eh, Lissaboni eh, lepingu järgselt ja järel, järjest eh, relvastub. Tony Blair mõned päevad tagasi ütles, et ta tahaks näha seda, et Euroopa Liit arendaks edasi oma sõjalist iseloomu ja, ja kust Euroopa Liit saab need relvad, kellele ta müüb need oma relvad, on, on väga suur osa nendest aruteludest Euroopa Liidu Eh, relvajõud ei muutu mm, teovõimeliseks eh, USA relvadega, eh, ei saada ka üle võtta USA stealth-tehnoloogiat üleöö mm. ja ei taheta ka USA turgu sulgeda Briti ekspordi eest. kaitseeksport võrdleb, võrdub seitsme miljardi naelaga Ühendkuningriigi jaoks see on rohkem, kui meie nii-öelda maksame sisse panustena, seega me oleme selliste arengute vastu. aitäh, härra Campbell ja nüüd kaks minutit, härra Brons. meie ees on äh, dilemma, äh, see puudutab kõiki relvatootjaid ja relva eksporti relvatootmise kulud on väga kõrged ja seetõttu on seda majanduslikult tõhusalt edasi arendada pea võimatu. võib-olla on tõepoolest äh, meelitav või perspektiiv mitmetele relvatootjatele eksporteerida kolmandatele riikidele, kes võivad seda kahtlastel eesmärkidel kasutada. see oleks selle relvi tootva riigi huvides, kuid samas tooks see endaga kaasa täiesti ebamoraalse poliitilise otsuse. muidugi peab relvaekspordi osas otsustamisel võtma arvesse mitmeid kriteeriume. Neid äh, riigid, kus on inimõiguste osas väga halvad näide, näiteks Iraan, ei tohiks kindlasti äh, relva äh, ekspordi objektiks olla kuid äh, alati on võimalik lähtuda erinevatest kriteeriumidest äh, ka relvastuse kategooriate osas, mida eksporditakse ja siis lähtuda vastavalt riigi kavatsustest. kindlasti äh, peaks olema keelustatud massihävitusrelvade müük USA ehk siis kõige agressiivsem riik kogu maailmas, sellel peaks igasuguse relvamüügi keelustama Iraan, ükskõik kui palju me mõistame hukka nende inimõiguste näitajaid, ei ole vähemalt läbi viinud rünnakuid oma naabritele, ei olnud ta samuti ründajaks Iraag, Iraagi sõjas. nii et küsimus, äh, mida peame silmas pidama, on ka Iisrael, Iisraeli-USA äh, suhted aitäh. Äh, Grazie. Ora l'onorevole Tan-. aitäh, härra Tänak soovib esitada küsimuse härra Bronsile. kui nüüd äh, härra Brons valmis on, kas olete valmis vastama küsimusele, palun? president, tavaliselt ma ei võta, ei sekku debattidesse niimoodi, eriti mitte British National Party Euroopa Parlamendi liikmega, kuid äh, kui äh, me nüüd räägime sellest temast, ma võin olla kriitiline küll Euroopa Liidu osas, olla kriitiline, kuid ma ei tea, miks keegi peaks äh, piirama sisse ühte, ühte riiki oma arvamustega. Absolute nonsense. Well can you, can you name and shame et kas te võiksite välja tuua need riigid, kes tõepoolest vangistavad siis inimesi nende oma poliitiliste arvamuste pärast? härra Brons, kas soovite vastata? ilma nende liialdustega. palun tõuske püsti ja vastake. Prego. ma ütlesin, Ungari eelmise režiimi ajal vangistas äh, poliitilistel põhjustel mitmeid inimesi ja ka ketserlike teaduslike seisukohtade pärast mitmed Euroopa Liidud vangistavad oma teadlasi, nii et ei ole kindlasti õigustatud inimeste vangistamine sellistel eesmärkidel. suurepärane, nüüd äh, läheme edasi järgnevate kõnelejate juurde. härra Kaaler, palun. aitäh, ma tahan ei tahaks äh, eelmistele kõnelejatele nii palju au mm, teha, et äh, ma neid kõnesid tsiteeriksin, aga lõpuks ta ütles väga, äh, midagi väga õiget, et et väikeriikide jaoks on relva tootmine väga kallis. E, e, ma tulen selle, selle juurest järelduseni, et Euroopa Liidus me saaksime relvastusagentuuri ja ühiste äh, hangete kaudu toota äh, palju odavamalt relvi. ma tahaksin kõigepealt tänada nõukogu tema selgituste eest, ma pean, et arvan, et see on poliitiliselt väga oluline, et me saame siin väljendada seda, et meil on ülemaailmselt kõige moodsamad äh, õiguslikult siduvad kriteeriumid relva ekspordi jaoks. minu meelest Euroopa Liit võib selle üle küll uhke olla, aga mul on küsimus nõukogule. Te kirjeldasite, et millistel juhtudel toimuvad konsultatsioonid ja ilmselt toimuvad need konsultatsioonid siis, kui taotlused, mis on samaväärsed olnud, on ühe riigi puhul tagasi lükatud ja teise riigi puhul on eksporti lubatud. kas selline arutelu on alati jäänud üksnes nõukogu töörühma või on äh, seda küsimust räägitud ka poliitilisel tasandil ministrite nõukogus. Äh, mind huvitaks sellega seoses see küsimus, mul oleks veel üht-teist öelda, aga kahjuks mul ei ole rohkem aega, aitäh. palju tänu, nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Paleskis. presidente, äh, kõik kolleegid juba mainisid, et Euroopas liaudios aitäh no mitmed kolleegid juba ütlesid, et Rahvapartei liikmete küsimuses on peidus mõningad mõistatused ja et see probleem ei ole hästi sõnastatud. ma arvan, et veidi rohkem selgust poleks üldse halb olnud. ent siiski tuleb tunnistada, et mõningad Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on väga tundlikud äh, sõjalistes küsimustes ja tunnevad äh, ennast vähem kindlalt äh, ja vähem turvaliselt kui Vana-Euroopa riigid. kahe tuhande kaheksandal aastal ähm, nägi nõukogu seisukoht ette teatavate normide keskestamise. tunnistati, et mõningad riigid ja Prantsusmaa nende hulgas ei ole kehtestatud piire ületanud. aga see ju tähendab seda, et äh, ei tohiks neid piire üritada veelgi kaugemale äh, liigut-, nihutada. loomulikult äh, on vaja teha järjest rohkem koostööd naaberriikidega relvastuse vallas nagu ka teistes valdkondades, aga tuleks püüelda selle poole, et Euroopa Liidus siseselt valitseks rohkem usaldusväärsem õhkkond ja praegu on asi vastupidi meil on tegemist usaldusdefitsiidiga, sest äh, praegu tundub, et vanade ja uute liikmesriikide vahel äh, valitseb umbusaldus. seda tuleks äh, vältida, tuleks meiega rohkem rääkida, tuleks vältida üksteise süüdistamist ja tuleks vältida selliseid jõuvahekordi, mis mõnikümmend aastat tagasi Euroopa Liidus valitsesid tuleks äh, pidada konstruktiivseid arutelusid, sest niimoodi me jõuame tulemusteni. aitäh kolleeg Bartletskisele ja nüüd saab sõna härra Tšernetski pooleteiseks minutiks. lugupeetud daamid ja härrad, me äh, meil on vaja usaldust ja koostööd, aga mis puudutab relva eksporti, siis siis tegelikult Euroopa Liidu suurimad liikmesriigid teevad seda, mis nad tahavad. ja nad ei hooli eriti mingitest normidest või standardidest, millest me siin räägime. viimastel päevadel on meil olnud äh, tegemist siis äh, sellega, et Prantsusmaa tahab Mistral tüüpi laevu Venemaale müüa, see tehing ei ole veel äh, lõpule viidud, sellepärast et Venemaal on kehtestatud väga spetsiifiline avaliku enampakkumise süsteem, aga see tehing kindlasti leiab aset, sest et üks Venemaa kindral ütles, et kui Venemaal oleks äh, Gruusia sõja ajal sellised laevad olnud, siis äh, oleks Gruusia sõda äh, kest-, kestnud mitte neli päeva, vaid neli tundi. kas tõesti liikmesriigid peavad selliseid relvi müüma riikidele, kes kasutavad neid ründe eesmärgil ja mitte kaitse eesmärgil? Gruusia ei saa osta endale äh, kaitse, kaitse eesmärgil ette nähtud relvi, sest seda keel-, talle keelatakse seda, selliseid äh, asju tuleks küll vältida. härra Huntis, minutiks aitäh, lugedes seda ühispositsiooni ja neid kriteeriume, mida peavad respekteerima relvi eksportivad riigid, siis mõtlen ka Iisraeli peale. riik, mis ei pea kinni rahvusvahelisest õigusest, kes sülitab inimõiguste peale näiteks Gaza sektoris ja ma tahaksin nüüd pöörduda küsimuse esitajate poole, millised peaksid need sanktsioonid olema, mida me Iisraelile seame? meil peaks äh, siin olema täielik äh, relvaekspordi keeld, kuid äh, meil on äh, Euroopas poliitiline solidaarsus. kui riik soovib, Euroopa Liidu riik soovib eksportida äh, relvi kolmandale riigile, siis ta peab äh, arvesse võtma selle kolmanda riigi äh, olukorda, peab äh, arvesse võtma ka finantsolukorda, me näeme, et kogu see relvakaubandus on seotud ka riigi finantsidega ja meil ei ole mingisugust strateegilist positsiooni Euroopa Liidus selles osas. aitäh, nüüd saab sõna härra Paška minutiks. vo viacerých krajinách Európskej únie sídlia a pôsobia významní producenti ozo- Euroopa Liidus on mitmeid riike, mis eh, on suured, kus on suuri relvaettevõtteid ja nende toodang on teretulnud paljudes maailma riikides siiski selliste mm, toodetega kauplemine ei ole tavakaubandus, kuna siin tuleb lähtuda nii julgeoleku kui välispoliitikast, ehm, tuleb hinnata kauplejaid ja kaubavahetust. E, seda kõike saab korraldada riikide poolt välistatud litsentside alusel, mis annab ekspordi või impordi õiguse, loa sõjaväeseadmete ekspordiks või impordiks nii et eh, selliste lubade väljaandmine mm, on väga keerukas, eh, selle kohta käivad üksikasjalikud reeglid eh, ning selle üle teostatakse järelevalvet ning riigid, kes sellega tegelevad, on endale võtnud ka nii-öelda välispoliitilisi kohustusi. ja ma usun, et siin tuleks kindlasti antud küsimuses välispoliitilist mõju hinnata aitäh, härra Paška ja nüüd saab sõna härra Danjan. aitäh, härra president, kolm lühikest märkust, esiteks siin räägiti Prantsusmaa seisukohast Mistrali müügi osas, ma tahaksin öelda, et ei ole siin veel kindlat kokkulepet, Mistral on laev, mis müüakse ilma relvastuseta ja seetõttu äh, ei ole siin midagi tegemist ka relvadega ja Venemaa on alles läbirääkimistes äh, Prantsusmaaga selle laeva osas, ma saan aru, et siin on väga palju emotsioone, kuid tegelikult faktid on hoopis teistsugused. teiseks, äh, te ütlesite, härra minister, et Euroopa Liidus on relvaekspordi osas käitumisjuhend, mis muutus Prantsuse eesistumise ajal ühispositsiooniks, mis on kõige nõudlikum, kõige rangem kogu maailmas. ja lisaks sellele käitumisjuhisele, nii nagu ütlesid ka kolleegid, on meil töörühm, mis tegeleb ähm, ühtse välis- ning äh, julgeolekupoliitikaga, mis arutab just äh, liikmesriikide poliitikat ka relva ekspordi osas nii et mulle tundub, et äh, täiesti võimalik on selle Mistrali küsimusega adekvaatselt Euroopa Liidus tegeleda. kui me nüüd äh, räägime siin äh, relva ekspordist ja kui me räägime ühtse strateegia vajadusest, siis me peaksime kogu selle relvakaubanduse tsükli arvesse võtma, see puudutab ju ka importi ja see puudutab ka kogu kaitsetööstust ja ma arvan, et mitmed mitmetel riikidel on veel teha edusamme selleks, et äh, tuua Euroopasse tehnoloogiat, äh, oskusteavet, aitäh! aitäh äh, härra Donjonile ja sõna saab nüüd härra Taalar pooleteiseks minutiks. izvoz sodobnih francoskih ladij Rusiji ima svojo evropsko aitäh, kaasaegsete mm, sõjalaevade müük et Prantsusmaa poolt Venemaale ehm, omab ka muuhulgas solidaarsusmõõdet või siis selle puudumist. see puudutab liikmesriike Läänemere piirkonnas ja, ja ka ehm, ida ehm, naabruspiirkonna riike nagu Gruusia. me teame, et Prantsusmaa sekkus Vene-Gruusia sõtta ja siis Prantsusmaa võttis endale teatud äh, kohustusi rahvusvahelisel areenil, aga kas ta peab nendest ka kinni? Ehm, selles osas, mis puudutab äh, Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat, me teame, et, et äh, nõukogu ühisseisukohas aastast kaks tuhat kaheksa on öeldud, et vastuvõtja peab kinni pidama rahvusvahelistest kohustustest, ning äh, taga, tagama piirkondlikku stabiilsust ja rahu. kas Venemaa teeb seda? ja lõpetuseks, kas äh, Prantsusmaa ja president Sarkozy võivad äh, selle Mistrali tehingu kohta, kas ta saab mingeid vastuteeneid selle eest Venemaalt? aitäh, nüüd saab sõna härra Tšanak tara, tavarelvastuse äri on väga oluline paljudele liikmesriikidele, sealhulgas minu koduriigile, Ühendkuningriigile. me endiselt elame ohtlikus maailmas ja Euroopa Liidu riikidel on vaja võimet ennast eh, kaitsta ja, ja kaitsta ka oma liitlaste huvisid. siiski eh, nõukogu on ühispositsiooni raames eh, muljetavaldavaid samme astunud selleks, et kas või keelustada teatud äh, relvade müük äh, repressiivsetele režiimidele äh, ja ka keelustada näiteks kassett, lahingmoon, maamiinid ja nii edasi. ma tean, et vähemalt kuus Euroopa Liidu liikmesriiki küll ei ole viimast konventsiooni ratifitseerinud me töötame ka ÜRO raames selleks, et vähendada masinavääritusrelvade varusid ja seda tööd tuleb veelgi intensiivistada. et me peame olema valvsad terroriohu ees ja riikide ees, kus relvaekspordi nõudeid nii rangelt ei kontrollita. lõpetuseks me peaksime keelustama relvaekspordi ka Hiinasse kõigepealt inimõiguste mitteaustamise põhjusel ja teiseks selleks, et toetada meie demokraatlikku liitlast Taiwanit eh, Hiina eest. aitäh, härra Tšanak ja nüüd saab eh, sõna proua Vaidere. aitäh, eh, relvad ei ole sellised äh, kaubad nagu äh, kõik muud kaubad, vaid äh, tegemist on kaupadega, mis muud-, muudavad, mis riikide julgeolekuolukorda, kui tegemist on kolmandatesse riikidesse eksportimisega, kes kes ei pea kinni reeglitest, kes ohustavad oma naabreid, see ohustab nii Euroopa Liitu kui ka tema naabreid. ja et see ei ole sisepoliitika küsimus, vaid see puutub, äh, see on Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika küsimus. kuidas me võime üldse rääkida ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, kui Euroopa Liidu liikmesriigid müüvad äh, e-, eraldi äh, relvi, näiteks Prantsusmaa otsus müüa äh, Mistrali laevu Venemaale, Venemaa ei kuulu samadesse ühendustesse kui ähm, Euroopa Liit. Mm. mitte ükski Euroopa strateegia ei osutu edukaks, kui äh, tegelikult õõnestatakse selle põhimõtteid ja see puudutab ka solidaarsuse põhimõtet ja solidaarsust rõhutatakse ka Euroopa Liidu aluslepingutes ja Euroopa Liidu ühisseisukohas, mis puudutab äh, relvaeksporti. lühiajaline majanduslik kasu ei tohiks mm, käia Euroopa Liidu ühise äh, julgeoleku arvelt ja ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimusi tuleks ar arutada kõikide liikmesriikidega vaja oleks ka juriidiliselt siduvat mehhanismi ja analüüsida kõiki tagajärgi, aitäh. aitäh ja sõna saab äh, kolleeg Giannaku pooleteiseks minutiks. Η ερώτηση αυτή που έχει τεθεί σήμερα προς το Συμβούλιο αποτελεί ευκαιρία για να τεθεί επιτάπητος. See küsimus nõukogule on võimalus tõstatada veel üks oluline küsimus, mida siin mitmed tõstatasid Euroopa konvendi raames, aga ka valitsustevahelise konverentsi raames, nimelt Euroopa e, julgeolek ja kaitse sellise organisatsiooni loomine, mis mm, puudutaks relvade tootmist ja relvade hankimist. me peame jälgima seda, et et USA-s näiteks äh, on äh, Ähm, ühtne relvade tootmine ja Euroopas, aga et tegeleb igaüks ise sellega, nii et äh, see ei võimalda ka raha kokku hoida. alates kahe tuhande kaheksanda aasta nõukogu äh, mm, äh, seisukohast me peaksime ähm, nüüd silmad avama ja ütlema, et meil ei ole tegelikult kontrolli. tegelikult ei ole meil mingit kontrolli selle üle, kas need riigid, kellele me relvi ekspordime, edastavad need relvad veel mingitesse teistesse riikidesse, kas tegemist on lihtsalt Äh, vahendajatega ja kas need relvad jõuavad tegelikult riikidesse, kuhu meie tegelikult relvi ei tohiks eksportida. nii et me tegelikult ei tea, kuhu meie relvad äh, jõuavad. me teame, et äh, meil, me, kui meil õnnestuks ühist seisukohta tegelikult rakendada, siis me oleks tõesti sammu edasi teinud, aga tõhus ekspordikontroll on võimalik üksnes siis, kui meil on ühine kaitseorganisatsioon ja relvade tootmise ja hankimise organisatsioon, see võimaldaks meil ka raha kokku hoida ja ähm, järgida meie väärtusi ja põhimõtteid ja see puudutab nii relvade tootmist kui nende eksporti, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna herr proua Svensson pooleteiseks minutiks aitäh. eile, kui äh, komisjoni president oma kõnet pidas, siis ta rääkis ka ühisest julgeoleku ning välispoliitikast, härra Barroso rääkis ühtsest kaitsepoliitikast, kuid see poliitika ei saa olla sidus, kui me ei puuduta siin relvaekspordi ning kaitseküsimust Euroopa Liidu leping näeb ette solidaarsuse põhimõtte ja seetõttu on loomulik, et liikmesriigid üksteise konsulteerivad Euroopa Nõukogus erinevates julgeoleku ning välispoliitikat puudutavates küsimustes ja seda pole võimalik kuidagi selgemalt väljendada. ühispositsioonis kahe tuhande kaheksandast aastast on ühtsed reeglid relva ekspordi osas ja ku-, mis nende positsioonidega siis nüüd juhtus, kas nad ei ole Prantsusmaale üldse kohale jõudnud? Leedu, Poola, Eesti, äh, samuti äh, Gruusia on näitnud, et äh, Mistral tüüpi laevade müük Venemaale võib omada kahjulikku mõju nendele riikidele, admiral Vladimir Vessotski ütles, et kui oleks Venemaal olnud Mistral tüüpi laev Gruusia konflikti ajal, siis nad oleks, siis oleks see operatsioon aega võtnud neliteist minutit. kas me nüüd tõepoolest soovime, et suurtel riikidel oleks relvaekspordi osas monopol Belgia ning eesistuja kohustus on algatada arutelud Euroopa Liidus, et äh, töötada välja ühtne seisukoht. E aitäh, härra äh, Svensson ja poolteist minutit, härra Kelam. aitäh, president. ma usun, et see arutelu ähm, räägib sellest, et midagi tehakse ühepoolselt äh, selle vastu, et, et asju tehakse solidaarselt me oleme olnud tõsiselt mures äh, tulevase relvaekspordi suhtes äh, kolmandale riigile. vaid äh, aasta tagasi viis Venemaa läbi sõjalisi manöövreid, teemaks oli Balti riikide hõivamine. ja me oleme kuulnud, kuidas Vene armee komandör on öelnud, et kui meil oleks olnud augustis kaks tuhat kaheksa kasutada Mistral tüüpi laev, siis äh, me oleksime oma operatsiooni suutnud läbi viia kolme tunni jooksul kolme päeva asemel. mul on väga hea meel, et äh, peasekretär, äh, ähm, peasekretäri sõnavõtu üle ja ka kolleegi sõnavõtu üle, et sõjatehnoloogiat ei müüa. siiski venelased nõuavad ja jätkuvalt nõuavad seda, et nad äh, saaksid osta just nimelt ka sõjatehnoloogiat. ja jääb endiselt küsimus, miks ei ole meil konsultatsioone ja tavapärast arutelu nõukogus, kui äh, öeldakse, et äh, üks liikmesriik kavatseb müüa sõjalist tehnoloogiat kolmandale riigile. me näeme vajadus selle järele, et rutiinselt arutatakse eh, sõjarelvastuse müüki kolmandatele riikidele. ja nüüd eh, härra Liisek, poolteist minutit, palun. härra president, lugupeetud kolleegid relvade tootmine, eksport et sõjatehnoloogia eksport on ajaloos äh, alati olnud ja on ka tulevikus äh, väga paljude arutelude äh, teemaks ja kunagi ei saa tegemist olema keerulise, lihtsa teemaga, vaid alati on väga palju erimeelsusi, vastastikust süüdistamist äh,, ja süüdistust, et äh, destabiliseeritakse teatavaid piirkondi. relva ekspordi kontrolli on väga keeruline rakendada, teisalt aga äh, kaitsetööstus ja paljud liikmesriigid on paljude liikmesriikide jaoks väga oluliseks majandussektoriks. Äh, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Tšehhi Vabariik ekspordivad relvi. me oleme väga kaugel olukorrast, kus relvade tootmine ja eksport kuuluks ühenduse poliitikavaldkondade alla. loomulikult on liikmesriikidel väga suur manööverdamisruum mm, selles äh, valdkonnas, aga nad peaksid ikkagi äh, kinni pidama ühist seisukoht, ühisest seisukohast, mis võeti vastu kahe, tuhande kaheksandal aastal. märkus Mistrali kohta. ma arvan, et Prantsusmaa peaks äh, võtma arvesse neid küsimusi, mida on tõstatanud Poola ja Balti riikide esindajad. Vene admiralid ütlevad, et võib-olla need laevad hakkaksid ikkagi liikuma Läänemerel. aitäh, aitäh kolleeg Liisekile ja nüüd äh, on meil vaba mikrofoni aeg. ja sõna saab äh, äh, härra Gripp. To pytanie pana posła Karinsa jest bardzo zasadne. Ono padało kilkakrotnie na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych. Härra president, see küsimus on väga kasulik. Seda on esitatud väga tihti äh, väliskomisjonis ja väliskomisjoni liikmed ei ole kunagi saanud sellele küsimusele häid vastuseid. seetõttu ja selle tagajärjel nõukogu peaks vastama sellele küsimusele tõhusalt. härra Kelam ja härra Tšernetski e-, esitasid selle küsimuse kuidas kommenteerida Vene sõjaväe kommentaare selle aluse kasutamise kohta selle Gruusia näitega? me teame, et meil on ühispositsioon kahe tuhande kaheksandast aastast, kuid tihtipeale elu on rikkam kui direktiivide sätted ja võivad ilmneda juhud, näiteks äh, Gruusia konflikt näitab väga hästi, et äh, meil on vaja sellist raamotsust. minuto. Äh. aitäh, pidage palun kõneajast kinni. nüüd kolleeg Mavro Nikolas, palun. aitäh, härra president. tõepoolest on asi nii, et Euroopa Liit omab ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja ja tõsiasi on ka see, et äh, meil peaksid olema ühised reeglid äh, strateegiliste tööstusharude käitumise suhtes, äh, niivõrd kui see puudutab kolmandaid riike. ja mul on üks küsimus selle diskussiooni kohta ja ma tahtsin selle esitada siin täiskogu istungil. milline, kuidas on olukord Ühendkuningriigis. seal kehtestatakse embargo Küprose Vabariigi suhtes ja Küprose Vabariigi kaitsejõudude suhtes, hoolimata sellest, et Küprose Vabariik on Euroopa Liidu äh, liige, aga Türgi samal ajal võib oma relvajõude äh, moderniseerida, oma relvastust äh, uuendada. ja neid relvi kasutatakse Küprose hõivatud osades aitäh härra Mavronikolasele ja sõna saab nüüd härra Romeva. Muchas gracias. Yo tuve ocasión de ser el ponente de este Parlamento durante varios años en los. aitäh, ma osalesin taolisel debatil paar aastat tagasi parlamendis, kus äh, parlament ühehäälselt äh, nõudis äh, selle käitumisjuhendi vastuvõtmist ja toetati seda, et see käitumisjuhend saaks ühispositsiooniks, me soovisime tegelikult, et mindaks veelgi kaugemale, see ei olnud piisav, mida siis tehti. ja ma tean, et kõik liikmesriigid on toetanud ÜRO-s relvaekspordi konventsiooni, me ei räägi siin ju mingist tavakauba ekspordist, vaid me räägime tapvate relvade ekspordist ja sellele Euroopa Liit kaasa aitab relva ekspordiga Afganistani, Kolumbiasse, Iisraeli. ja meil peaks olema palju vastutustundlikum äh, lähe-, lähenemine, me ei räägi siin mitte ainult äh, siseturust, vaid äh, räägime väga suurest vastutusest ja ka ÜRO-s räägitakse sellest ja mulle tundub, et meie seisukoht ei ole täna väga vastutustundlik. aitäh ja nüüd, äh, nüüd sõna proua Andrikienile kolleegid Lissaboni äh, lepinguga on meil esimest korda koordineeritus paljudes uutes poliitikavaldkondades ja ka välis- ning julgeolekupoliitikas. leping näeb ette ka vastastikuse klausle, kaitseklausli. ja selles valguses Prantsuse, Prantsuse, Prantsusmaa otsus müüa neli Mistral tüüpi laeva Venemaale, need tekitavad muret. Need on täiesti selgelt äh, rünnakuks mõeldud laevad, need ei ole kaitse-eesmärgiga laevad ja me peame mõtlema tõesti, mida tähendab äh, solidaarsus Euroopa Liidus, me ei tohiks jätta kõrvale liikmesriikide huvisid ega naabrite huvisid ja ma sooviksin üles kutsuda nõukogu tegema kõike, selleks, et algatada sellealane arutelu Euroopa Liidus, selleks, et äh, toodaks välja ühise positsioon ja selged standardid äh, relvamüügi osas. aitäh, proua Andrikine. ja nüüd äh, härra Semka, palun. ma tahtsin äh, juhtida teie tähelepanu sellele, et relvaeksport on alati seotud Euroopa Liidu julgeolekupoliitikaga. relvaeksport ei ole eraldatud, eraldiseisev valdkond. me ei räägi siin mitte ainult finantstehingutest, see kõik on alati seotud poliitikaga ning just seetõttu ma tahaksin toetada kogu südame eest neid kes äh, soovivad, et Euroopa Liidu Nõukogu äh, tegeleks äh, põhjalikumalt militaarkoostöö ning relvaekspordi küsimusega. üks näide. meil on praegu palju kõhklusi Mistral tüüpi laevade müügi osas Venemaale. kui me nüüd vaatame seda juhtumit lähemalt ja kui me räägime siin ka raketikaitsesüsteemi välja ehitamisest, siis äh, ka siin on ju see Venemaa osalus oluline küsimus. palju tänu, lõpetame siis äh, arutelu, enne kui ma annan uuesti sõna nõukogule. kuulame ära äh, proua Nevedalova. na zbranie alebo na podobné veci, ale určite tu stojím dnes ako pacifista. A ja by som sa rada na tento... Palju tänu. Mina ei ole relvaekspert, aga olen patsifist ja tahaksin äh, vaadata seda probleemi Euroopa Liidu kodaniku pilgu läbi. Euroopa Liidu liikmesriigid äh, toodavad relvasüsteeme ja on äh, mitmeid konfliktipiirkonda, konflikte käivas maailmas. tuleb mõelda ka selle peale, et relvad on mõeldud selleks, et inimesi tappa ja tuleks mõelda selle peale, et et me need kulutused, mis me teeme relvade peale, kulutaksime hoopis rahu otstarbel. ma ei tea, kas keegi oskab mu, minu küsimusele vastata, nimelt millise marginaaliga vaatavad Euroopa Liidu liikmesriigid relvastuse kulusid äh, praeguse majanduskriisi raames. aitäh ja nüüd saab sõna nõukogu esindaja. palun. aitäh, härra president, see oli väga huvipakkuv debatt ning ähm, ma tuleksin kahe idee juurde tagasi ja tooksin ka omapoolseid täpsustusi. kõigepealt see vastutuse küsimus, artikkel seitse lõige kaks ühisseisukohast näeb äh, ette, et äh, äh, relvatehingu lubamine või selle keelustamine, see puudutab siiski eelkõige liikmesriikide enda pädevust. me ei võta selle ühispositsiooniga seda võimalust äh, liikmesriikidelt ära, me ei kärbi nende pädevust kuid äh, siiski on ette nähtud tõhus infovahetus liikmesriikide vahel. teiseks, läbipaistvuse küsimus. ühisseisukoht näeb ette selle, et liikmesriigid peavad äh, koostama igal aastal relva ekspordi kohta äh, aruande ja vastavalt nendele riikide aruannetele koostatakse Euroopa Liidu ulatuses aruanne komisjoni poolt, seal on välja toodud need relva ekspordi load, sihtkohad, ja samuti ka keeldumiste arv ning konsultatsioonide arv, mis on eh, liikmesriikide poolt läbi viidud. lisaks eh, iga-aastasele aruandele näeb eh, ühispositsioon ette, et liikmesriigid koostavad aruande militaartehnoloogia ekspordi kohta ja sellega siis vastatakse selle läbipaistvusnõudele, mis on ühispositsioonis, seda nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil. pean ütlema ka seda, et ühispositsioon ja mitmed teist seda ka rõhutasid, on märkimisväärne edusamm võrreldes käitumisjuhendiga, see võeti vastu detsembris kaks tuhat kaheksa, ehk siis vähem kui kaks aastat tagasi ja me peame andma aega äh, nendele uutele sätetele ka õigeid vilju kanda, enne kui me hakkame äh, sisse tooma mingeid uusi süsteeme. ma muidugi kuulsin ja võtsin arvesse teie seisukohta, et äh, see peaks olema rangem, see süsteem, et peaksid olema selged sanktsioonid välja toodud ja see võib tõepoolest olla atraktiivne, eriti just surve all ja mingi konkreetse näite taustal kuid võin teile rahustuseks öelda, et ähm, mitmetel kordadel nõukogus poliitilises kontekstis seda ühispositsiooni arutati ka relvaembargo valguses Hiina osas, aitäh! palju tänu, ma tahaksin tänada kõiki, arutelu antud küsimuses on lõppenud ning liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde tegemist on suuliselt vastatava küsimusega. proua Riis on palunud veel sõna. jah, mul ei ole mingit ähm, artiklit, millele ma toetun, vaid ma tahan teile ühte, midagi väga olulist